kõneleja, palun kasutage mikrofoni. Telitška mul ei ole midagi selle vastu, kui tõesti keegi ütleb äh,, pidage suu. hea küll, ta tahtis mind õpetada, anda mulle õppetunni parlamentaarse käitumise kohta, aga kui mulle öeldakse ka, et te olete fašist, siis äh, ma ütleksin küll, et äh, kodukorra järgi äh, Äh, on kõneleja mulle vabanduse võlgu, sest ma arvan, et siin ei ole ei mina ega teised ka fašistid. Miss Vagin, Miss Vagin, you have the floor eh,. Mi dispiace per l'offesa che ha ricevuto, potrei dire. palun, vastake. ma vabandan selle solvangu eest, ka meid on nimetatud fašistideks mitmel korral meile öeldi, et meie käitusime šokeerivalt ja ma arvan, et ka see oli solvang. meil on kodukorra artikkel sada üheksakümmend üks, mis ütleb, et kui fraktsioon soovib istungi peatamist, siis tuleb seda soovi ka hääletada, mitte kolmkümmend minutit hiljem me ei tahtnud mitte osaistungit peatada mingi olulise teema pärast. tegemist oli väga olulise debatiga, arutati Burundi olukorda, kuid meie mõte oli selles, palun kuulake mind. tegemist on nii olulise teemaga, me tahame kodukorra reeglite jälgimist kodukorra reeglite ta-, järgimist täpselt. suur aitäh, ütleb president. tõesti, me järgisime reeglit sada üheksakümmend üks. kas on veel protseduurilisi küsimusi? ma vabandan, president, ei kolleegid ega mina ei lepi sellega, et meid nimetatakse fašistideks. niisugust solvangut ei saa aktsepteerida, see on tõsine kodukorrareegli üksteist rikkumine. sõnavabaduse põhimõtet on rikutud, keegi siin ei tohi teist nimetada fašistiks. eriti kui tegemist on inimesega, kelle, kelle vanemad või vanavanemad on, on koonduslaagris olnud või partisani võitlust pidanud. suur tänu. palun olge nüüd kannatlikud, tegemist on olulise küsimusega. palun olge üksteise suhtes mõistvad ja kuulake ka mind. ma tahaksin kõnelda sellest, mis siin täiskogu saalis juhtus võib-olla kõik ei olnud kohal. viitan siin kodukorra punktile number sada üheksakümmend üks. kas teil on veel protseduurilisi küsimusi, palun, härra Sebastian proua president, minul on üks konkreetne küsimus, see protseduuriline küsimus ja see, selliste küsimuste esitamine, esitamise kord on väga oluline proua Juto on siin oma beebiga, aga minul omal ajal ei lubatud kaheksakuuse lapsega siia tulla. mikspärast ühel lubatakse, teisel ei lubata? mégiscsak folytatnánk ezt az ülést annak rendje Ma teen nüüd ettepaneku, et istungit tuleb jätkata. Kodukorra punkt 191. 191. Selle alusel taotles EFTD fraktsioon, et istung peatatakse. kas te soovite uuesti esitada oma taotluse? kui jah, siis hääletame. parlamendiliikmed, kes soovisid istungit peatada. härra Wolf, kas te soovite midagi lisada? kuulake nüüd mind. minu mikrofon vist ei tööta, ma ei tea, kas te üldse kuulete mind. kas te tahate üldse kuulda, millest äh, ma räägin? hea küll. ma seisan nii kaua, kuna ma, kuni ma olen kindel, et te mind kuulete. nii. punkt sada üheksakümmend üks. tõesti, täiesti õigesti meie esitasime selle palve, et istung peatatakse, sest saal oli tühi ja nüüd muidugi on väga kena, et inimesed lõpetasid oma ringi ja tulid siia ummisjalu. kui te mind katkestate, siis võib-olla kõnelete ise. president ütleb austatud parlamendiliige, palun jätkake. jah, proua president, meie selgitasime teile seda kodukorrapunkti väga se-, äh, väga hästi äh, ja selge oli see, et äh, istungi võib lõpetada, võib peatada isegi debati ajal, kui parlament otsustab nii, kui president teeb selle ettepaneku, kui fraktsioon teeb selle ettepaneku siinkohal tegi fraktsioon ettepaneku ja see oleks pidanud hääletamisele minema otsekohe. meie palusime hääletamist, kuid hääletamine lükati edasi kolmekümne minuti võrra. ja nüüd võib-olla läheme minema ja üleüldse mõtleme paar tundi, kas mitte uuesti esitada seda ettepanekut. mõtleme, millised äh, õiguslikud tagajärjed sellel on ja kas ei ole mitte rikutud kodukorda. võib-olla tuleme tagasi kell üheksa ja siis arutame seda uuesti. ja teeme kõike seda just nende kodukorra eeskirjade järgi, mis siin parlamendis on vastu võetud. kell üheksa jätkame. kas on, on minister Voos? mielőtt... Äh, suur aitäh, härra Wolf. ma ei taha, et tekiks vääriti arusaam. ma tõesti katkestasin istungi, sellepärast et saalis valitses kaos, täielik kaos. ja seetõttu kasutasin presidendina oma eelisõigust langetada otsus ise artikkel kakskümmend kaks. ja tahaksin ka öelda, et ähm, kuulake, muidu teil jääb jälle midagi arusaamatuks. ärge helistage telefoniga saalis. Need, kes soovivad jätkata praegu debatti, hääletage jah, need, kes tahavad istungi peatada, hääletagu ei. hääletage palun, kas jätkame? mindenki követhet el hibát, én is hibát követtem el. Kõik võivad eksida, ka mina. tahaksin nüüd viidata lihtsalt ähm, keerulistele asjaoludele. ja nüüd, kui me räägime istungi peatamisest, siis